Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh kõigile, kes tulid äh, meie koosoleku alguseks kohale. ma eeldan, et äh, teised äh, regikomisjoni liikmed tulevad hiljem kohale. Te olete saanud päevakorra tänase kohtumise jaoks ja enne kui me võtame, kinnitame tänase ja homse koosoleku päevakorra tahaksin siin väljendada kurbust ühe meie endise liikme surma pärast. härra Jens Nielsen suri kolmeteistkümnendal märtsil, ta oli kuuekümne üheksa aastane. pärast seda, kui ta oli Östersundi äh, linnavalitsuse <clears throat> linnavolikogu äh, esimees, sai temast kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa Parlamendi liige ning ta valiti tagasi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, ta oli SED fraktsiooni liige ja ta oli mm, transpordikomisjoni ja regionaalarengu komisjoni liige, see näitab, et ta oli huvitatud see, ne, nende piirkondade huvide esindamisest, mis on kaugel pealinnadest. ta oli hea kolleeg ja väga kena inimene ja me tunneme tast puudust. ja ma palun, et me nüüd äh, peaksime Leina Seisaku selleks, et avaldada talle austust. aitäh! Thank you very much, now aitäh ja lähme edasi meie tänase tööga, kas me võime kinnitada päevakorra, kas on märkusi või küsimusi päevakorra kohta? kui ei ole, siis äh, jätkame päevakorra kohaselt äh, jaanuari-veebruari koosolekute kin-, protokollide kinnitamisega, veebruaris oli kaks äh, koosolekut, äh, veebis on kättesaadavad äh, nende koosolekute protokollid ja ma teen ettepaneku, et nagu tavaliselt, et kui selle koosoleku lõpuks ei ole märkusi tehtud, vastuvõtjaid tehtud, siis loeme need kinnitatuks. ja järgmine punkt on esimehe teadaanded, ma pean teile ütlema, et üheksandal märtsil osalesin koosolekul, mille korraldas Sofias Bulgaaria eesistuja ja sellel koosolekul tegeldati, tegeldi mitmeaastase finantsperspektiivi tulevikuga. kohal olid esindajad kõigist liikmesriikidest, peamiselt äh, rahandusministeeriumitest ja ka mm, riik, regioonide komitee president äh, härra Lamberts, kontrollikoja president härra Leene ja ka volinik Oettinger oli kohal. arutelu oli väga huvitav. meie kolleeg härra Olbricht tutvustas Euroopa Parlamendi mm, raportit äh, mitmeaastase finantsperspektiivi tuleviku kohta. mina tutvustasin Regionaalarengu Komisjoni seisukohta mitmeaastase finantsperspektiivi tuleviku kohta, tuginedes äh, arvamusele, mille me siin äh, regikomisjonis kinnitasime, nagu ütlesin, arutelu oli väga avameelne, me nägime erinevusi liikmesriikide vahel ja raskusi äh, nõukogus ühisseisukohale jõudmisega äh, seoses mitmeaastase finantsperspektiiviga ja teave, mida edastas härra Oettinger, oli väga piiratud, nii et äh, jätkuvalt ootame, et ettepanek tuleb teisel mail. ma ei näe, et siin oleks kohal aseesimehi, nii et äh, Põhja-Iirimaale tehtud äh, külaskäigust rääkimise lükkame homsesse päeva, aga nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on siis äh, ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse raporti läbivaatamisega. meie raportöör härra Skrelec tutvustab oma äh, raporti projekti. ja ilma aega kaotamata annangi härra Skrelecile sõna aitäh ja jätkaksin horvaatia keeles, ütleb kõneleja, annan kolleegidele aega, et nad paneksid pähe kõrvaklapid. lugupeetud proua juhataja, kallid kolleegid. selle raporti projekti kallal töötamine oli lihtne. kõik ettepanekud, mis öeldi välja kahekümne neljandal jaanuaril on sellesse kaasatud. tänan kõiki, kes selles arutelus osalesid. Need olid väga head ettepanekud. me tõdesime, et ringmajandus pakub väga head võimalust eh, senisest eh, lineaarsest majandusmudelist ringmajandusele üle minna, nii et tegutseda kestlikult majanduse arendamise, kohalike töökohtade loomise, töövõimelise Euroopa majanduse loomise suunas. ringmajandus teeb selle kõik võimalikuks. meie eesmärgiks on pikaajamas perspektiivis tooteid, materjale ja kaupu öö, äh, viia öö, äh, ringkasutusse ja vähendada jäätmeid. Euroopa Liidus igal aastal töödeldakse materjalidesse energiasse kaheksa miljardit, aga ainult kuus sellest on pärit taastuvenergiatest. me loome kaks koma kaks miljardit jäätmeid, aga ainult null koma kuus miljardit sellest võetakse taaskasutusse see tähendab, et eh, tegemist on kokku viie miljardi euroga, mida tuleks vaadelda kui arengu ja majanduskasvu ressurssi. seepärast on oluline tegeleda ökodisaini ja muu sellise kaudu, et eh, jäätmekäitlusest kujuneks tõeline ringmajanduse osa. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika raames ja ühissätete määruse kohaselt on juba olemas konkreetsed ettepanekud ringmajanduse jaoks. Need on suunatud otseselt või kaudselt ringmajanduse edendamisele. meie jaoks on oluline keskenduda tõelistele ringmajanduse nimetajatele ja seda Euroopa ühtekuuluvuspoliitika raames. nii on võimalik ühtekuuspoliitikat tugevdada ja poliitikaid paremini ellu viia. raporti viimases osas vaatame me tulevikku ja seda, kuidas ringmajandus kaasata Euroopa Liidu avalikku poliitikasse. ringmajandus on majanduslik paradigma ja on Euroopa avaliku poliitika osa. meil on siin ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse vahel äh, tihe seos. Euroopa Komisjoni tuleb kiita, sellepärast et ta on ära tundnud äh, need vahendid ja meetodid, kuidas äh, uusi eesmärke sõnastada selleks, et viia ellu ringmajanduse otsesed ja kaudsed eesmärgid meil on tarvis ka ellu viia operatiivsed programmid ja nii avaneb liikmesriikidel võimalus kas ringmajandus ellu viia, seda rakendada või teha seda olemasoleva programmi raames. lisaks sellele on arukale spetsialiseerumisele suunatud programmid, ka need aitavad kaasa ringmajanduse arengule. me peame seda arvestama, kui me räägime ringmajandusele täielikust üleminekust. piirkonnad peaksid ära tunnetama ringmajanduse olulisi momente, neid aduma ja jätma tegemata need mõttetud sammud, mida on asut-, astutud mujal. kui me räägime öö, biomajandusest või jäätmete põletamisest, siis see kõik toob piirkondlikus arengus kaasa aeglustumise. meil on vaja tõepoolest tagada ringmajanduse edenemine kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. me peame eh, kehtestama jäätmete hierarhia ja samuti on oluline eh, vaata, vaadata, kuidas piirkondlikul tasandil on võimalik tagada piisavalt töökohti ja edendada ka rohelist majandust. siin on võimalik edendada majanduse arengut investeerimisega ringmajandusse. see võimaldab omakorda öö, meil luua uusi rohelisi töökohti ja öö, tagada töökohti sekundaarse tooraine töötlemise kaudu meil on oluline kasutada optimaalset ressursse ja Euroopa Liidu äh, vahendite optimaalseks kasutamiseks tuleb äh, eesmärke äh, selgelt sõnastada, kuid sellega peab kaasnema ka elanikkonna elatustaseme kasv. lõpetuseks tahaksin välja tuua arengustrateegia olulisuse ringmajanduse jaoks tulevikus on võimalik seda tõhusalt ära tunda ja niimoodi ringmajandust paremini ellu viia. kallid kolleegid, tänan teid tähelepanu eest ja mul on hea meel kuulata teie seisukohti. suur aitäh! aitäh ja esimesena saab variraportööris sõna härra Bogovitš. aitäh sõna andmast, esmalt tahaksin tunnustada kolleeg Škrletšit aitäh, et valmistasite ette selle raporti. ma arvan, et te olete väga hästi seda ringmajanduse teemat käsitlenud, te olete välja toonud, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika sellega seoses. see on üks meie tulevase arengu paradigmasid ja see meie ülesandeks on tõesti see paradigma ellu viia, sest see võimaldab luua uusi töökohti, võimaldab luua uusi võimalusi, võimaldab võidelda kliimamuutuste vastu, mis survestavad meid järjest rohkem. paar aastat tagasi oli võimatu sellist äh, filosoofiat, äh, mis on seotud ringmajandusega, ellu viia, aga nüüd on paradigma muutunud, meil on terve rida pakette, mis äh, seonduvad selle teemaga. kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll on äärmiselt oluline, seetõttu arvan, et see raport peaks rohkem tähelepanu pöörama ne-, omavalitsuste ja piirkondade rollidele. sest nagu me kõik teame, kõigi meie poliitikate puhul viiakse neid ellu kohalikul ja piirkondlikul tasandil. nagu selles raportis on välja toodud, on riikidel omaenda ringmajanduse tegevuskavad. ühtekuuluvuspoliitikal on positiivne mõju paljudele teistele valdkondadele, härra Skrletš mainis juba jäätmemajandust ma lisaks äh, põllumajanduse omalt poolt, äh, põllumajanduses on äh, mm, bioressursipõhine element olemas ja see on väga oluline mm, põllumajanduse valdkonnas. bioressursipõhiseid ettevõtmisi on rahastatud rohkem kui miljardi euroga, me kasutame looduslikke vahendeid mis peaksid äh, tulevikus asendama fossiilkütused. me omistame järjest suuremat äh, tähtsust ka metsamajandusele, ringmajanduse äh, raames. puitu tuleks kasutada rohkem, muuhulgas ehitusmaterjalina ja puit ja metsad on väga olulised ka äh, CO2 heite vähendamise seisukohalt ja me teame, et biomass on ka väga oluline taastuvenergiaallikas. ühtekuuluvuspoliitikas oleme rõhutanud seda, et oluline on tõhus energia kasutamine, ma olen pärit Sloveeniast ja pean ütlema, et paljud hooned Sloveenias on remonditud tänu ühtekuuluvusfondile, nüüd on need hooned palju energiatõhusamad Äh, siseriiklikul tasandil oleme julgustanud äh, piirkondi ja kohalikke omavalitsusi töötama välja ähm, vastavaid äh, plaane. ja selle raporti lõpuosas on võimalik, on käsitletud ka linnade rolli ringmajanduses. ma loomulikult teen ka omalt poolt mõningaid muudatusettepanekuid, mis heidavad valgust piirkondade ja maapiirkondade rollile, sellepärast et enamuse biomassist toodeta, toodavad maapiirkonnad, me peame kasutama ühtekuuluvusfondide ja teiste fondide võimalusi ringmajanduse toetamiseks. me peaksime püüdlema selle poole, et me loome uusi keskkonnahoidlikke töökohti maapiirkondades, et ja nendes piirkondades, kus elanikke on vähemaks jäänud, sellepärast et me peame vältima inimeste ärakolimist maapiirkondadest linnadesse. aitäh veel kord äh, selle raporti ettevalmistamise eest, esitan ka omalt poolt muudatusettepanekuid. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Smolkova. jah, ma arvan, et ma ühinen eelöelduga. see on väga hea äh, alus, see raporti projekt et edasi arutelusid jätkata. ma leian, et ringmajandus on linnadele ja piirkondadele väga oluline ja annab nende ajanduse arengule lähiaastatel uue hoo. meil oleks vaja ka selle praktika jaoks luua vastav asjaomane seadusandlus. kui me räägime üleminekuperioodi, siis peavad Eh, olema sellesse kaasatud piirkondlikud võimuorganid. me teame, kuidas varem need asjad käisid, kui väikesed vallad või eh, piirkonnad püüdsid saada iseseisvaks ja tegidki seda, muutudes energeetika osas eh, sõltumatuks. seega meil on väga oluline, et konkreetselt välja töötada kestlik strateegia selleks, et teda saavutada ka ringmajanduse osas kui me ringmajandus kohalikul tasandil tahame ellu viia, siis me peame tagama ka öö, äh, juurdepääsu ja võimalust olla öö, äh, elektri tootmisel automo-, autonoomne või ka öö, äh, hoonete kütmisel. jäätmed, mis kogukonnas tekivad võivad siis olla biogaasi tootmise allikaks ja seda saab kohalikul tasandil ära kasutada. möödunud nädalal käisin ettevõttes, see asub Slovakkia idaosas, kus ma ise kohalik, koha peal oma silmaga nägin, kuidas biogaas hoiab üleval farmi tegutsemist. ja sellepärast on väga oluline et just kohalikul tasandil eh, toetada kõiki neid võimalusi, et tagada töökohti. plasti tootmine ja selle lagunemine, lagundamine on veel lineaarmajanduse osa, me teame, millega see lõpeb. meil on eh, jäätmete kuhilad või jäätmed, mis ulbivad ringi meres. me peame plastide tootmist vähendama samaaegselt tuleb eh, tõhustada plastide ringkasutust. väga paljud toodavad plasti, aga eh, siis müüvad selle tagajärjel tekkiva prügi ja jäätmed kuhugi mujale väljaspool oma koduriiki. me ei tohi aga rääkida mitte ainult plastist, vaid ka paljudest teistest asjadest nagu klaasist, materjalist, ehitusmaterjalidest, mis ei ole biolagunevad me peame täpselt endale aru andma, kuidas ringmajandus saab olla ühtekuuluvuspoliitika lahutamatuks koosisosaks ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus on omavahel tihedalt seotud ja kui me tõepoolest soovime ringmajandust ellu rakendada, siis me peame vaatama, kuidas ühtekuuluvuspoliitika raames seda sõnaselgelt sõnastada seetõttu esitan ka omapoolsed muudatusettepanekud ja mul on hea meel tulevase koostöö üle, aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna proua Tomasic. Način poslovanja ali i sveukupnog života temeljen na... aitäh, proua juhataja! meil on vaja ära kasutada ressursid, meil on vaja koheselt öö, äh, äh, neid jäätmed ära kasutada ja ringlusse võtta. selles suhtes ollakse maailmas kõik ühte meelt, kuid tänapäevases ühiskonnas ei ole sellel mudelil tulevikku, sellepärast on Euroopa Liit vastu võtnud möödunud aasta lõpul vastu võtnud otsused mm, ringmajanduse käivitamiseks ja eraldas kakskümmend viis miljardit eurot nende projektide jaoks ringmajanduse reeglid kujutavad endas liikmesriikidele vast-, väljakutsed, sest sellega kaasnevad väga suured muudatused. ringmajandus ja lineaarne majandus ei ole omavahel ühitatavad, seetõttu me peaksime sõnastama konkreetsed eesmärgid ja jälgima nende saavutamise käiku. seepärast toetan kolleeg Šemetši Eh, ettepanekuid ringmajanduse ühtekuuluvuspoliitika osas. ma tahaksin rõhutada ka sellega kaasnevaid majanduslikke instrumente nagu hüvitamine, eh, taaskasutus, ringkasutus ja vastavate maksude kehtestamist, kui tegemist on ühekordselt kasutatavate pakenditega. olukorras, kus on olemas ka alternatiivsed võimalused meil on võimalus äh, ja kohustus kaasata mm, mitte ainult riigi, vaid ka erasektori rahalisi vahendeid ja kut-, me peame firmasid kutsuma üles, et äh, nad äh, toodaksid tooteid, mida saab taaskasutada või ring-, taasringlusse lasta. me peame tegema kõik selleks, et äh, tarbijad äh, kulutavad ainult nii palju, kui nad ära kasutavad või et nad saavad selle eest tasu, kui nad oma öö, äh, taara tagasi viivad, näiteks klaas või plastpudelid Saksamaal. me kindlasti leiame Euroopas vahendid, kas Horisont kakskümmend kakskümmend või ühtekuuluvuspoliitika raames, kuid rahalisi vahendeid on siiani Eh, eh, investeeritud eh, põletusjaamadesse, ma leian, et tulevikus on vaja võtta hoopis teistsugune suund ja suund sellele, et et oleks senisest enam kompostimist ja väärtuslike ainete taaskasutamist. Tevari raportöör, palun järgmisena. Hvala lijepo predsjednice. Dozvolite mi da se ja uključim u ovu raspravu u ime gospodina ma jät-, osalen meeleldi öö, äh, selles arutelus kolleeg Astravitšuse nimel, kes täna siia tulla ei saanud. ta palus mul öö, äh, teiega jagada mõningaid oma mõtteid, see puudutab äh, kolleeg Škreletsi raportit kohe alguses tahaksin ma rõhutada, et dokument on tõesti väärtuslik ja toob välja väga olulisi momente ringmajanduse arendamise seisukohalt. ma leian, et mõningad momendid eh, selles raportis on väga väärtuslikud, kuid ma tahaksin ALDE fraktsiooni nimel äh, algul kohe rõhutada, et me toetame teie võetud kurssi, härra Škrets, ja me tegelikult alternatiivset kurssi ei saagi näha, kui üleminekut ringmajandusele Euroopa tänane majandus on ressursirikas, kuid meil on terve rida mm, loodusressursse, mille ulatus on piiratud, seetõttu me peaksime senisest enam pöörama tähelepanu jäätmekäitlusele. muidu on nii, et kui meie jäätmed maandusid Hiinas valdavalt, no selles osas on nii mõndagi nüüd tänaseks küll muutunud jaa, meil ei olnud siis enam jäätmeid küll nii palju, aga kui meil on jäätmed endal olemas, siis me peaksime selle ära kasutama kui majanduse arenguressurssi. siis me saame luua alused averuse jaoks ja seega ka öö, äh, edendada ringmajandust. loomulikult on oluline kaitsta selle raames ka töötajaskonna huve. ma leian, et ühtekuuluvuspoliitika, nagu me teame, võib tekitada vastuolulisi arenguid, muuhulgas jäätmekäitluse osas, sealhulgas Horvaatias, seepärast peab ringmajandus mängima jäätmekäitluses olulist rolli piirkondlik tasand on minu arvates parim tasand selleks, et ringmajandust ellu rakendada, sest nendes on võimalik vahendeid kõige paremini ära kasutada. Neid vahendeid, mis tekivad äh, jäätmekäitlusest. ühte tahtsin veel rõhutada. eks antetingimuslikkus on eh, midagi niisugust, mida ALDE sõnaselgelt toetab. idee on väga hea ja me sooviksime, et siin osas võiksime edasi minna, veel kaugemale minna, võib-olla on teisi finantsvahendeid, mida saaks ära kasutada. nagu näiteks Euroopa Investeerimispanga vahendid Euroopa Investeerimispank võiks üleminekul äh, ringmajandusele oma vahendid käiku panna. lõpetuseks. üsna lühike sõnum. ma nagu viitasin juba sellele, et ma leian, et tänu ühtekuuluvuspoliitikale on võimalik ka rõhutada piirkondade tähtsust, sest liikmesriigi üleselt ei ole võimalik neid probleeme lahendada, kuid koostöös piirkondliku ja kohaliku tasandiga on see võimalik. mina kui Istrieni piirkonna esindaja endine tean, kui oluline on koostöö just äh, jäätmekäitluse vallas. kui me tahame tõesti midagi tõhusat käivitada, siis me peaksime tegema äh, just koostööd eeskätt piirkondlikul tasandil aitäh, rohkem variraportööre ma ei näe, nii et kes soovib veel sõna saada, proua Demato, palun. aitäh ma asendan kolleeg Adinolfit, kellel kahjuks ei olnud võimalik täna siia tulla. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Komisjon võttis vastu ringmajanduse paketi selleks, et ettevõtteid Euroopas toetada ja väga tähtis oli Äh, üle minna siis äh, ringmajandusel põhinevale majandusele. selleks, et olla jätkusuutlikum, selleks, et rohkem materjale taaskasutada ja selle kaudu keskkonda kaitsta. nii et siin tõesti tasub rääkida ka ühtekuuluvuspoliitika rollist ringmajanduses ühtekuuluvuspoliitika Kreeka on selle projekti jaoks viis miljardit eurot ette näinud, nii et tõesti on väga tähtis, et need erinevad programmid, mille jaoks need vahendid on ette nähtud, siis ka tõesti aastaks kaks tuhat kakskümmend ellu viiakse. peale selle tuleb meil tagada sünergia Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvuspoliitika vahel, see tuleks üle vaadata kuussada viiskümmend miljonit eurot on siin eraldi projektideks ette nähtud ja samamoodi peame vaatama ka äh, seda, kui palju liikmesriigid ise ringmajandusse investeerivad. väga tähtis on tõesti terviklikult läheneda ringmajandusele. me peame minema kaugemale üksikutest projektidest, me peaksime mõtlema alternatiivsetele energiaallikatele, energiatõhusale kasutamisele, rohelistele hangetele kanalisatsioonivee puhastamisele, biokütusele, innovatsioonile, teadustööle. väga tähtis on hakata komisjoni õigusloomelist ettepanekut ka tegelikult rakendama ja see tähendab seda, et me peame välja toetama seadusloomelised alused ja et kodanikud saaksid aru, kui tähtis on see küsimus järgnevate põlvkondade jaoks. samamoodi tuleb ka anda informatsiooni kohalikele omavalitsustele üks konkreetne näide. esitasin küsimuse Regionaalarengu peadirektoraadile komisjonis mõned kuud tagasi. küsisin nimelt, kuidas see arvamus saaks aidata mõnda piirkonda Lõuna-Itaalias, näiteks Apuulias äh, kus on tõesti miljoneid ettevõtteid, mis võiksid üle minna ringmajandusele, et kas on võimalik kuidagi saada Euroopa Liidult abi, abi selles piirkonnas jäätmete töötlemiseks. komisjon ei vastanud mitte midagi sellele küsimusele. energia ja jäätmeprojektide puhul on väga tähtis energia äh, Äh, kokkuhoidmine, CO2 heitmete vähendamine ja keskkonda mittesaastavate programmide toetamine. ja peale selle tuli välja veel ka see, et tähtis ei olnud äh, mitte vabrikute uuendamine, tööstusettevõtete uuendamine, just nende ettevõtete uuendamine, mis tegelevad jäätmetöötlusega, vaid räägite hoopis uute toodete väljatöötamisest. see tegelikult näitab, et jäätmekäitluse ja jäätmepõletusega tegelevaid ettevõtteid pole absoluutselt sellesse programmi kaasatud. meie peame nüüd vältima seda, et need ettevõtted silmapiirilt välja jäävad. me räägime tõesti materjalide taaskasutamisest, me peame tegema koostööd selleks, et neid eesmärke ka tõesti saavutada, selleks tuleb need ettepanekusse sisse töötada. aitäh! Need olid variraportööride seisukohad, proua Spiraki soovis veel ka sõna saada, palun. First... aitäh, proua esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest küsimuses mis muutub üha tähtsamaks nii kohalike kui ka piirkondlike omavalitsuste jaoks. väga tähtis on äh, välja tuua erinevaid ettepanekuid, äh, lähtudes ka sellest, äh, millised meetmeid on meil ka pärast praeguse mitmeaastase finantsraamistiku lõppemist. väga tähtis on aru saada, et meil on väga palju liikmesriike, kus ei teata väga palju ringmajandusest kui kontseptsioonist, aga ka üleüldiselt äh, see definitsioon ja see mõiste ise on täiesti äh, tundmatu. mis on ringmajanduse puhul tähtis? üleminek lepingu puhul ei ole praegu mitte mingeid tingimusi ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika raames. ja tõesti nüüd tahakski teada, millised algatused ongi suunatud ringmajandusele. linnaprogrammid näiteks, see seitsekümmend kaks miljonit eurot, mil ning peale selle linnade jaoks on praegu kaheksa programmi heaks kiidetud ja kohalike omavalitsuste poolt tuleb ka veel kolmkümmend kaks miljonit äh, eurot, lisaks peale selle on kohalikud omavalitsused ka investeerinud erinevatesse programmidesse, nii et ma arvan, et seda algatust tuleks välja tuua, kuna see toob väga hästi välja selle, kuidas Euroopa Liit on kaasrahastanud ringmajanduse projekte. teiseks, Euroopa investeerimis panga poolt rahastatud programmid. investeerimispank on tegelikult juba rahalise toetuse platvormi loonud ringmajanduse projektideks, mis tähendab seda, et on võimalik lihtsamalt saada sealt äh, rahastust ringmajanduse ja keskkonna äh, kaitseprojektide jaoks peale selle tuleks mõelda ka selle peale, et viimase viie aasta jooksul on kaks koma neli miljardit eurot andnud investeerimispank kaasrahastuseks just ringmajanduse projektide jaoks, nii et me ei tohiks ignoreerida neid algatusi, isegi kui meil on piiratud vahendid äh, ja meil ei ole veel kahe, paika pandud finantsraamistik pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me peame kasutama neid erinevaid mõõtmeid, need ka raportis välja tooma. ja olen täiesti nõus sellega, et plastmassi strateegia on täiesti uus osa ringmajandusest, aga väga tähtis osa. me oleme praegu alles protsessi alguses ja olen täiesti nõus eh, kolleeg Jakovtšitši ettepanekuga aitäh, kolleeg Howard, palun järgmisena. aitäh, esimees jätkusuutlik äh, majandus ja ringmajandus on äh, kahtlemata osa meie tulevikust. ja tuleviku jaoks on meil vaja ka tegevuskava välja töötada. ma arvan, et me peame endale teadvustama üht. nimelt, et see ei puuduta mitte ainult taaskasutust, mitte ainult ümbertöötlemist, vaid see puudutab ka eesmärkide muutmist ja nende projektide kontrollimist, et kas tõesti tegemist on nii-öelda ringlevate ja kestlike projektidega? ma olen näinud väga palju erinevaid ettepanekuid nii jäätmete kui ka energiaprojektide kohta viimastel aastatel ja tegemist on olnud tegelikult projektidega, mis pigem olid täiesti vastuolus taaskasutuse ümbertöötlemisega ja me ei saa neid nimetada ringmajanduse projektideks, nii et me tõesti peaksime väga täpselt vaatama, millised on need kriteeriumid, millega me neid projekte hindame. ja tõeliseks komistuskiviks on olnud äh, just see, et me oleme kogu aeg nii-öelda otsinud neid projekte äh, ja praegusel hetkel meil ei ole piisavalt ringmajanduse algatusi ja tooteid just sellepärast, et tegemist on pigem kallimate äh, projektidega. ja see ongi see nii-öelda nõiaring. nõiaringiks ongi see, kuidas me toetame turgu, sellist üleminekut turgu, kus minnakse üle lineaarselt äh, majanduselt äh, ringmajandusele kuidas me samal ajal tekitame ka nõudluse nende ringmajanduse toodete järele. see ei, need tooted ei ole ju tasuta ja me teame, et avalikud hanked selles valdkonnas nõuavad ka äh, nende negatiivi, negatiivsete mõjude tunnustami-, tunnistamist ja nii et me saame siin rääkida tõesti lineaarse majanduse sotsiaalsetest kuludest äh,, Nendega tuleb arvestada, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika hinnaks on siin praegu see, et me peame hoolitsema arenevate tööstusvaldkondade eest selleks, et nad jõuaksid etteotsa just ringmajanduses. ja see toimib ainult sellistes piirkondades, kus on turg ringmajanduse jaoks ja just sellepärast tulebki tegeleda turumeetmetega. kui meil on paigas õiged turumeetmed, siis me saame selle projektiga hakkama, just sellepärast tuleb kõikides poliitikavaldkondades ühtekuuluvuspoliitika kõrval sellega tegeleda. aitäh, järgmisena kolleeg Van Nistelrooy, palun. aitäh ma olen natukene tegelenud selle küsimusega ja ma näen, et siin on ühelt poolt ühtekuuluvuspoliitika kohta tehtud märkus, aga kui me tõesti hakkame nüüd turgusid vaatama ja turuvajadusi, mäletate, kaks nädalat tagasi olid meil siin inimesed, kellele Euroopa Liit maksab toetusi selleks, et nad töötaksid välja erinevaid uusi äh, pakkimisvahendeid ja et nad neid turule tooksid ja me nägime, kuidas see projekt toimis, nad tegid koostööd nii ülikoolide kui ka väikeste ettevõtetega, töötasid välja uue toote ja väga tähtis oli see toode siis ka turule tuua ja öelda, et tegemist on biolaguneva pakendiga, mida välja töötatakse, aga ja me nägime, et tegelikult see pakend, see biolagunev pakend oli kallim kui näiteks plastikkotid see ettevõte asub USA-s ja nad ütlesid, et noh, me peame siiski ka vaatama kulusid, tulusid ja hoolitsema oma kasumi eest. ja nad ütlesid ka, et ähm, kui nemad oma projekte välja töötavad, siis alati ei pruugi investeerimispank neid töötada, tihti ei pruugi nad toetust saada ka kohalikelt omavalitsustelt ja sellepärast nad lihtsalt ei soovi tulla ne oma tootega turule. nii et äh, ringmajanduse puhul on väga tähtis, et me lükkaksime neid projekte tagant selleks, et neid kiiremini hakataks, saaks kasutama. biolaguneva materjali kasutamine on väga tähtis, näiteks äh, kui selline prügi satub merre, siis ta umbes kuu aja pärast uhutakse rannikule ja aasta pärast on see materjal lagunenud, nii et nad ei, selline biolagunev pakend ei lõppe kuskil plastmassi saarel ookeanis. just sellepärast on väga tähtis üle minna biolagunevale materjalile, mida rohkem neid kasutatakse Äh, seda kiiremini saame nende projektidega edasi minna. näiteks ka lillepottide puhul, kui seeme pannakse biolagunevasse potti ja siis istutatakse hiljem koos potiga maha, siis aasta pärast on see pott kadunud ja prügi pole nii et me tõesti peame välja töötama juhised, tegema seda võimalikult kiiresti ja nii, et seda on võimalik ka rakendada. väga tähtis on teadlikkust tõsta, tuleb turumeetmed välja töötada. me arvame, et küll turg reguleerib ennast ise, aga turg ei reguleeri ennast just sellepärast, et biolagunevad tooted on kallimad. et meil on vaja reegleid ja konkreetseid meetmeid, eksante tingimusi ma toetan neid eksante tingimusi, aga nad ei peaks olema võimatud me tõesti peame võib-olla natukene äh, rohkem survet avaldama komisjonile, ütlema, et regiona-, piirkonnad on selleks kõigeks valmis, aga neil on siiski vaja teatud abivahendeid, nii et võib-olla peaksime tegema mõned muudatusettepanekud nende kohta. nii et tõesti, tegemist on tähtsa raportiga, aga õhust jääb nii-öelda puudu, kui me tempot kiirendame ja võib-olla sellepärast tuleks natukene selles osas midagi ära teha. aitäh, järgmisena kolleeg Roppe, palun! Iš tikrųjų, manau, kad e, labai. aitäh. ma arvan, et see on väga oluline raport e, ja need sõnumid siin on ka väga olulised, me peame tõesti järele mõtlema toimuva üle, et kas me peaksime jätkama nii nagu eile või peaksime me muutma oma tegutsemist me ei peaks äh, rääkima ainult äh, jäätmete taaskasutamisest, see on äh, iseenesestmõistetav. et kui me saame midagi taaskasutada, siis me ei tohiks seda minema visata, see peaks olema kohustus ja see e, mõtlemine peaks hakkama juba peale tootmisfaasis et äh, tuleks äh, ette näha edasisi kasutusvõimalusi juba siis, kui tooteid välja töötatakse. ning uuenevate energiaallikate kasutamine. me oleme selles osas palju ära teinud, aga me siiski veel uurime asju, et kas me peaksime suurendama päikeseenergia kasutamist või peaksime uurima teisi võimalusi või peaksime veidi rohkem kasutama tuumaenergiat et me peaksime vähem investeerima tuule- ja päikeseenergiasse. ma tunnetan, et siin on teatav äraootamise, äraootav suhtumine. ma olen kümme aastat töötanud ettevõttes kus me tootsime diiselmootorite pumpasid, äh, mida äh, siis äh, modifitseeriti, et neid saaks edasi kasutada. väga paljusid tooteid saab taaskasutada, on tehnoloogiaid, mis saavad aidata näiteks kasutatud patareide taaskasutamisel ja me peaksime tõesti selles suunas oma mõtteid suunama. ettevõtted ei ole äh, praegu huvitatud sellega tegelemisest, ükskõik, kas tegemist on ähm, autotootjatega või teiste tootjatega, mida kauem saab äh, autot kasutada, seda halvem on see tootja jaoks, sellepärast et äh, siis ei saa uusi autosid muuta. meil on hea näide Volvodest, mis pidasid väga kaua vastu ja ettevõte ei olnud enam kasumlik nii et me peame innustama tootjaid, et nad püüdleksid selle poole, et nende tooted oleksid taaskasutatavad. et ei visataks asju minema lihtsalt sellepärast, et mingi osa on katki läinud siin on tegemist väga laia valdkonnaga, me võiksime seda nimetada majanduslikuks lähenemiseks asjadele, et me peame selle väga laialdaselt kasutusele võtma, sest äh, muidu peame me iga aasta pärast oma mööbli välja vahetama või auto välja vahetama. me peame kasutama mingisuguseid kindlaid standardeid selles valdkonnas. võib-olla tuleks siin kasutada ka maksustamist. et inimesed ei kasutaks järjest uusi ja uusi asju, ei ostaks järjest uusi ja uusi asju. aitäh, proua juhataja ma tegelikult ei kavatsenud sõna võtta, sest rah-, variraportöör juba esines, kuid ma olen kolmkümmend aastat töötanud selles valdkonnas ja olin selle rühma liige, kes valmistas ette Euroopa Liidu positsioonidokumendi regioonide komitee poolt. mul oleks mõned märkused Neid ma tahaksin tingimata nimetada. kui me räägime ringmajandusest, siis me räägime tendentsist, et mida me ei saa lihtsalt äh, sirgjooneliselt ellu viia, sest see oleks äh, põhimaterjalide ja e, energeetika seisukohalt äh, võimatu. see on tegelikult suundumus, see üleminek ringmajandusele? meil on vaja seda öö, äh, protsessi edendada, kuid praeguseks edendavad seda kõike ainult kodanikud. meil on vaja aga nende toetamiseks neid toetavaid, neid motiveerivaid vahendeid, näiteks tooteid, nende pakendeid, mida oleks võimalik taaskasutada või ringluse, uuesti ringlusse võtta. meil on vaja selles, nende toodangu osas ette näha roheline planeerimine siin on loomulikult nii negatiivseid kui positiivseid tendentse. näiteks veoautode osas, sõiduautode osas, meil sõidukid muutuvad järjest suuremaks, mõõtmetelt eh, nende tootmises kasutavad materjalid lähevad järjest keerulisemaks, neid on järjest keerulisem parandada ja kõik need tooted on väga komplekssed ja seal kasutatakse väga harva esinevaid äh,, harva esinevat tooret ja väga sageli on tegemist mitte biolagunduvate, biolagunduva toormega. selleks, et kehtestada kohustuslikke standardeid, on meil vaja motiveerida inimesi seda kõike tegema selleks, et et äh, primaar- ja sekundaarainete taaskasutamine oleks sama populaarne nagu praegu seda, päeval seda on Hiina, Hiinas. puhtad sekundaartoolmest valmistatud tooted, meil ei ole sellega põhjalikult tegeldatud me ei tele, tegele selles vallas ekspordiga, me polnud sugugi eh, suutelised eh, selles, eh, sellise tooteartikli osas initsiatiivi haarama seepärast ei oleks ma liiga optimistlik. ja asjal on nii negatiivseid kui positiivseid külge, külgi ja märke meil on tõesti vaja suurendada piirkondade motiveeritust ja mitte mingeid rangeid standardeid, millest niikuinii kinni pidama ei hakata. nagu öeldud, ma ei ole päris veendunud, et need ranged reeglid oleksid samm õiges suunas. sest tegemist on väga kompleksse küsimus, küsimusega. ka toodete puhul on väga keeruline Äh, neid algusakesteks lahti võtta ja väärtuslikku tooret taaskasutuse võtta, näiteks äh, sõidukite puhul. on väga palju detaile, mis on omavahel äh, tihedalt seotud, mida ei ole võimalik lihtsalt suva, suvakohaselt välja vahetada. seega on mul suuri kahtlusi kas karmide reeglite kehtestamine on samm õiges suunas. kui me aga veel ei taga ka motiveeritust seda kõike teha, siis öö, ma arvan, et me ei saavuta soovitud tulemust. see olukord on tõesti väga keeruline. sellepärast tahtsin vaid seda siin rõhutada. tõesti, meil on vaja välja töötada mehhanisme. aitäh, tegemist oli siis regikomisjoni liikmete kommentaaridega ja nüüd annaks sõna komisjoni eh, esindajale proua Mladinovale, teil on sõna. aitäh, kõigepealt ühineks eh, siin eh, raportööri tunnustanud kõnelejatega. ma arvan, et tegemist on väga hea materjaliga, mis tõesti kirjeldab hästi seda, kui oluline on piirkondade jaoks ringmajandus ja ühtlasi tekitab see ka palju arutelusid, mis on samuti väga positiivne. ühtekuuluvuspoliitika ilmselgelt juba annab olulise panuse ringmajandusse, nagu õigesti on ära töötatud määrustes, ringmajandust ei ole mainitud, aga ringmajanduse mõiste on olemas meil on olemas äh, äh, ressursitõhusus näiteks ja ringmajandusest mitte ainult ei, ei räägita, vaid äh, seda ka viiakse ellu meie tegevuskavades. see puudutab jäätmekäitlust ja tänu eksante tingimuslikkusele toetame rohkem sekkumisi mis äh, on suunatud äh, suuremale äh, ringlussevõtul mm, jäätmehierarhias, meil on tegemist ka aruka spetsialiseerumisega, see öö, on ka piirkondade jaoks oluline, et nad tõesti toetaks rohujuure tasandi lähenemist ja teeks koostööd ettevõtetega, see ei puuduta mitte ka ainult innovatsiooni ja teadusuuringuid, vaid oluline on ka piiriülene koostöö aruka spetsialiseerumise osas. praegu me teeme nüüd koostööd riik eh,, piirkondadega eh, kogu väärtusahela osas, et see arukas spetsialiseerumine ei puuduta mitte ainult ühte piirkonda, see ei saa tuua endaga kaasa konkurentsivõimelist eelist, kui see ei ole äh, seotud teiste piirkondadega, et me ühendame äh, Äh, piirkondi, kellel on äh, samad äh, aruka spetsialiseerumise prioriteedid, et see on väga oluline meie piiriüleses koostöös. ja ringmajandus ei puuduta ainult jäätmekäitlust ja innovatsiooni, see puudutab energeetikat, VKE-sid, taastuvaid energiaallikaid, see on kõik meil programmides olemas, see puudutab ka piirkondlikku ja kohalikku tasandit, nende tasandite võimestamist, et nad, et neil oleks olemas vastav toetus, mida nad vajavad. ja ma olen väga tänulik ka äh, linnapiirkondade innovatiivsetele projektidele, meil on tõesti väga head projektid äh, olemas ja tahaksin rääkida tööst, mida tehakse linnalise tegevuskavaga Euroopa Liidus, et äh, meil on äh, käivitatud partnerlused, üks partnerlustest äh, puudutab ka ringmajandust, tegemist on linnadega, mis siis teevad koostööd äh, erinevate väljakutsetega, koostavad tegevuskavasid, kuidas kolme aastaga neid probleeme lahendada ja üks nendest partnerlustest puudutab tõesti ringmajandust, meil on ka õhukvaliteedi ja energeetikaprojektid, et need on kõige olulisemad neist, äh, millest täna juttu oli. ja on äh, palju edusamme tehtud, äh, aga väga palju on veel vaja ära teha. Ähm, väga kahju on näha, et siin rõhutatakse väga seda asjaolu, et ei ole äh, praeguses poliitikaraamistikus võimalik äh, mõõta täielikult ringmajanduse panust. raportis on sellest juttu leheküljel üheksa ja mina saan sellest aru nii, et äh, siin on juttu sekkumisvaldkondade loendamisest, et äh, väga oluline on teada, kui suure panuse annab ühtekuuluvuspoliitika, aga väga raske on seda äh, nüüd täpselt määratleda, et äh, ma ei arva, et meil oleks mingi äh, su suurepärane võimalus äh, selle tegemiseks, ma arvan, et olulisem on rakendamine, et see, mida koha peal juba ära tehakse. ma arvan, et see kriitika on õige, aga et seda ei tuleks niimoodi esile tuua, sest olulisem on see, mis koha peal, mida koha peal tehakse, kui see, et kuidas asju arvestada võetakse ja nüüd äh, mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, tagust ajajärke, et loomulikult võib seda arvessevõtmist parandada, mai, mais tulevad meie ettepanekud, aga mm, esile on toodud see, et tegemist on uue paradigmaga, tõesti uuendusega meie majanduses, äh, mis peab äh, toimuma ja see ei ole lihtne. tõsi on see, et vaja on erinevate poliitikavahendite segu ja avaliku sektori sekkumist rahastuse näol on endiselt vaja, näiteks ühtekuuluvuspoliitikas. aga meie panus on juba märkimisväärne, see ei ole lihtne töö, aga väga palju on juba ka ära tehtud ja tegemist on tõesti väl-, suure väljakutsega, aga see on ka väga oluline äh, üleminek äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, mis peab äh, aset leidma. aitäh, härra Skrletš, kas te tahate sõna võtta veel pärast seda huvitavat arutelu, teil on nüüd see võimalus? Äh, aitäh, proua juhataja, teen lühidalt. tänan kõiki, eh, kes sõna võtsid, need olid väga olulised minu jaoks praegune, praegu olemasolev probleem seisneb selles, et eh, Euroopa Liidu statistilised programmides pole täpselt sõnastatud, mis asi on ringmajandus ja puuduvad selleks ka vastavad indikaatorid. tuleb teha väga palju tööd selleks, et ringmajandus ära tunda ja välja selgitada kuidas investeeringud on liikunud ja kuhu. see ei puuduta mitte ainult jäätmekäitlust, vaid ka teisi meetmeid, mid-, äh, mida, mis on hõlmatud ringmajandusest. finantseerimise liik on tõesti oluline. kuidas on võimalik kas maksureformide või mõne muu viisil olukorda muuta selleks, et tarbijad ümber orienteeruksid ja keskenduksid toodetele, mis iseenesest on juba valmistatud sekundaartoormest või toodetele, mis on hea majandamise tagajärjel tekkinud minu jaoks on oluline rõhutada, et ellu tuleb viia seda poliitikat, mis on seotud paradigma muutusega, ka äh, toodangu väljavahetamisega, selleks, et äh, tooted oleksid pikema elueaga lihtsamini parandatavad ja tänu sellele pikeneks nende eluiga ja tooted, mis pole enam taaskasutatavad, võib-olla neid on vaja osa, algosateks lahti võtta ja võib-olla saab siis kasutada nende osiseid. jah, loomulikult tuleb pöörata tähelepanu ka energiatõhususele, see on ringmajanduse oluline osa. tahaksin antud kontekstis rõhutada ka öö, äh, biomajandust, kui me räägime plastist plasti kasutame praegu väga palju. ma arvan, et tuleb minna samm edasi. me peame seda, mis tänaseks on meie tegevuse alus, fossiilkütused, asemel ümber äh, häälestuma bioressurssidele. me peame oma rahalisi vahendeid paigutama teadusuuringutesse, mis tegelevad uute Äh, ainete ja materjalidega ja mis ei rajaneks mitte ainult fossiilsetel kütustel. tänan kõiki sõnavõtnud, rõõmustan edasise koostöö üle. aitäh ja teen ettepaneku, et muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg oleks kolmapäeval, üheteistkümnendal aprillil kell kaksteist null null. nii et oleme nüüd lõpetanud arutelu selle raportiga seoses ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on arvamuste vahetusega algatusraporti üle, mis puudutab majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamist Euroopa Liidu piirialadel. kahekümnendal oktoobril eelmisel aastal võttis komisjon vastu mitteseadusandliku teadise, mis puudutas äh, majanduskasvu ja edendamist piirialadel Euroopa Liidus. piirialadel läheb halvemini majanduslikult kui teistel piirkondadel. Äh, teatises keskenduti kümnele piirialale, äh, kus oleks võimalik vähendada keerukust ja piiriüles tegevusega seotud kulusid, kus oleks võimalik ühiselt teenuseid pakkuda piiridel. meie komisjon otsustas koostada algatusraporti eelmise aasta detsembris, see äh, kiideti heaks mart-, märtsis äh, komisjonide esimeeste konverentsil ja nüüd ootame, et esimeste konverents selle ka heaks kiidaks ja kaks komisjoni otsustasid äh, arvamused koostada, tööhõivekomisjon ja kultuurikomisjon. meie raportöör on härra Hetman ja on valmis täna äh, rääkima meile oma algsetest mõtetest ja tõenäoliselt äh, esitab ta oma raporti maikuus ja nüüd on sõna teil, härra Hetman. aitäh. Bardzo dziękuję. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, e, temat e, związany lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Liidu piirialade teema vääriks äh, mitte ainult ühte päevakorrapunkti, vaid äh, mitut meie komisjoni äh, koosolekut, aga tahaks teie tähelepanu juhtida tähe-, asjaolule, et komisjoni teatis ja meie töö, mida me praegu teeme, kinnitavad teataval määral seda, mis olukorras on piirialad, et tulenevalt oma asendist peavad nad tegelema spetsiifiliste probleemidega, seetõttu väärivad spetsiifilist toetust Euroopa Liidult ja ühte kõigile sobivat lahendust nende piirialade jaoks ei ole. mõned piirialad on väga heas olukorras aga on ka teisi piirialasid, perifeerseid piirialasid, kus on väga sügavaid tõsiseid probleeme, ükskõik kas tegemist on majandusprobleemidega või rändeprobleemidega. ja palun mõelge ka sellele, et piirialad moodustavad nelikümmend protsenti meie territooriumist ja sada viiskümmend miljonit inimest elavad piirialadel ja kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st tuleb piirialadelt. komisjoni teatises on üks huvitav järeldus, nimelt et kui meil õnnestuks äh, kõik probleemid äh, ja tõkked äh, piiridelt kõrvaldada, siis oleksid need piirkonnad kaheksa protsendi, kaheksa protsenti rikkamad. tegemist on pelgalt teoreetilise argumendiga, aga see argument, et kui me kõrvaldaksime olemasolevad tõkked, mis täna on olemas, siis kahe protsendi võrra öö, öö, oleksime me kõik rikkamad üheksakümne üheksandast aastast on piirialase koostööga tegelenud Interreg. praeguses finantsraamistikus on sellele programmile ette nähtud kuus miljardit eurot ja need programmid on väga olulised, sellepärast et nad käegakatsutavalt toetavad neid piirkondi. komisjon oma teatises toob välja spetsiifilised piirkonnad, spetsiifilised valdkonnad, kus on vaja äh, piirialasid aidata, vaja on äh, parandada kogemuste vahendamist piirialadel, vaja on äh, toetada neid piiriülese avaliku haldusega, vaja on toetada piirialaste tööhõivet, teenuste piiriülest kättesaadavust, ähm, ja piiriüleselt ähm, osutatavaid äh, tervishoiuteenuseid ja lisaksin ka piiriülese majanduse ja teemad, mis seonduvad rändega. komisjoni teatises on ka ära toodud võimalikud lahendused nende piirkondade probleemidele, nagu näiteks ühtne veebiplatvorm, Äh, kaart äh, piiriülese koostöö jaoks, äh, mis puudutab tervishoiu pilootprojekte või muid pilootprojekte. kõiki selliseid tegevusi on loomulikult vaja, aga ei, siiski jääb mulje, et hoolimata senisest pikaajalisest koostööst on ähm, piirialad endiselt silmitsi paljude väljakutsetega, need piirkonnad arenevad aeglasemalt võrreldes teiste piirkondadega ja ma arvan, et võib-olla ei ole meil seni õnnestunud leida häid lahendusi kõigile probleemidele, mis on olemas. aga ma olen teinud tööd komisjoni ettepanekuga ja kui komisjon ja kuna komisjoni esindaja on praegu ka ruumis, siis ma paluksin, et ta, ta räägiks täpsemalt asjadest, et teie oma teatises olete teinud ettepaneku vähendada kõiki ohtusid ja tagajärgi, mis seonduvad piiriülese koostööga, et ähm, palun rääkige, kuidas te seda olete mõelnud teha ja komisjon on välja kuulutanud ka ähm, pakkumiskutse, mis on suunatud avalikele asu-, avaliku sektori asutustele, kes tahavad lahendada vähemalt ühte probleemi, mis tuleneb äh, piirkonna äh, piiriala staatusest, et kui kaugele sellega on jõutud? komisjon on välja kuulutanud toetuse piiriüleste ähm, raudteeprojektide elluviimiseks komisjon on välja kuulutanud ka vastava uurimuse tegemise, et kui kaugele sellega on jõudnud ja on ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus, oli üks, see oli mõte, mis, millest pidi olema kasu liikmesriikidel ja komisjoni teatises on sellest samuti juttu. nii et kokkuvõtlikult äh, jagaksin teiega mõningaid mõtteid, et meil on õnnestunud üsna palju ära teha, meil on õnnestunud aidata piirkondi, me oleme üsna palju raha investeerinud meil on äh, palju häid tavasid erinevates Euroopa Liidu piirkondades, aga kõigest sellest hoolimata paljud Euroopa piirkonnad on äh, piir, perifeersed piirkonnad, äärepoolseimad piirkonnad ja nad on äh, edasi arenenud, aga rikkamad piirkonnad, millel ei ole neid probleeme, mis äh, tuleneb teistel, teiste riik, piirkondade puhul äh, nende äärepoolsest iseloomust, on veelgi paremini edenenud, nii et nüüd järeldus on, et tegemist ei ole pelgalt rahaprobleemiga, vaid kas me tõesti pöörame piisavalt tähelepanu piirialadele. meil on Äh, vaja rohkem äh, julget tegevust aga liikmesriikidelt, äh, seda loomulikult ei ole ära toodud teatises, aga ma arvan, et ehkki see on raske, on tegemist võtmetähtsusega aspektiga ja ma mõtlen äh, selle all seda, et äh, tihti piiriüleste projektide puhul või seaduste puhul, mis võetakse vastu Brüsselis, nähakse asju ähm, liikmesriikides tihti äh, ohuna nende suveräänsusele. seda ei ole kirjas selles äh, teatises, vaid tegemist on äh, käegakatsutava probleemiga, mida me peame, millega peame oma diskussioonides tegelema ja ma arvan, et kui me loome head tingimused kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, omavalitsuse jaoks, siis õnnestuks meil samuti lõhkuda terve rida tõkkeid, aga selle jaoks on vaja ühte väga olulist asja ja see oluline asi on usaldus, aitäh! aitäh! proua Smolkova võtab äh, sõna variraportööri asemel. sõna on teil, proua Smolkova. Ďakujem za slovo. Prečítam to, čo mi dal náš kolega podpredseda, ktorý je... Aitäh! loen ette selle, mille kolleeg mulle edastas, sest ta ei saa täna siia tulla. raport on koostatud õigeaegselt pärast seda, kui komisjon septembrikuus avalikustas ka sama nimega teatise. nelikümmend protsenti Euroopa piirkondadest on ähm, piiriregioonid, sada nelikümmend miljonit inimest elavad seal, kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st toodetakse just nendes piirkondades. seal on umbes kaks miljonit inimest, kes iga päev töötavad piiriüleselt, käivad teisel pool piiri tööl ja majanduslikult toimivad piiriregioonid teistmoodi kui tavalised piirkonnad, juurdepääs teenustele, näiteks äh, äh, haridusele ja ka tervishoiule on piiri piirkondades halvemad. Need on probleemid, millega kodanikud igapäevaselt tegelevad ja nende probleemidega peame me tegelema. piiriäärsed piirkonnad peaksid olema võimelised äh, kasutama teenuseid mõlemal pool piiri ja ma saan aru, et neid probleeme ei ole võimalik ainult Euroopa Liidu vahenditega lahendada, kuid Interreg programmide vahenditega peaks olema võimalik siiski äh, kodanike probleeme piiriregioonides äh, kaotada. Äh, võib-olla on vaja ka siis riikide pingutusi selleks, et ka poliitiliselt lahendusi leida mul on väga hea meel, et parlament praegu tegeleb selle küsimusega ja ootan juba tulevast koostööd. nii palju siis minu kolleegi nimel ja kohe tahan ka ise sõna saada, ütleb Roos Molkova. aitäh! kedagi teist ECR fraktsioonist ma siin ei näe. ja, ja jätkame sellega. nii et ma võtan sõna variraportöörina ALDE fraktsioonist ja räägin bulgaaria keeles Уважаеми колеги, в качеството ми на докладчик в Сянка бих искала най-напред да приветствам проведената он... Lugupeetud kolleegid, variraportöörina tahaksin tunnustada seda avalikku konsultatsiooni, mis toimus veebis ja puudutas piirialade arengut oluline on kõrvaldada kõik need probleemid, millega seisavad silmitsi sellised piirkonnad. piirialane koostöö on väga oluline teabevahetuse e, puhul, teadmiste vahetuse puhul, selleks, et vastuda vastu väljakutsetele, mis seonduvad keskkonnaga, tööhõivega, töötajate liikuvusega, aga sellise mm, koostöö mõningad aspektid on äh, keerulised ja sellepärast äh, otsust äh, vastava va teema variraportöörina kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on mul hea meel näha, et vas-, et meie raportis mõningaid asju jõudis ka Euroopa Komisjoni teatisesse ja kui tegem-, kuna tegemist on mitte seadusandliku raportiga, siis äh, on liikmesriikidel võimalus ähm, reguleerida koostöö aspekte vastavalt nende vajadustele. ma rõhutaksin ka seda, et äh, ettepanek äh, Äh, ähm, luua veebiplatvorm äh, on väga positiivne äh, ja ka teised ettepanekud edendavad õiguslikku ja hoolduslikku koostööd. vaja on edendada piiriülest haldusaparaatide koostööd ja mis puudutab statistikat, siis ma arvan, et Eurostat ja liikmesriikide ametiasutused peavad äh, parandama koostööd äh, selleks, et äh, vastavates valdkondades paremat statistikat pakkuda, Interreg mängib olulist rolli ja seetõttu peame me tegema rohkem jõupingutusi selleks, et leida paremat tasakaalu erinevate poliitikavaldkondade vahel, mis lihtsustaksid äh, kõigi piiriüleste alade äh, arengut, äh, me peame tagama hea segu erinevatest äh, rahastamisallikatest, ükskõik, kas tegemist on Euroopa vahendite või liikmesriikide vahenditega, ma rõhutan ka, et väga oluline on Euroopa territoriaalse arengu rühmituse mm, roll, nende toetus, tegemist on platvormiga, mis lihtsustab piiriülest regionaalset arengut ja oluline on ka makropiirkondade strateegia, mis võimaldab äh, makropiirkondadel vastu astuda erinevatele väljakutsetele, sellest võib väga palju kasu olla ka piirialadel. paljud piirkonnad on silmitsi äh, rändeprobleemidega, seetõttu on äh, vaja parandada kogemuste vahetamist selles valdkonnas. aitäh! ja nüüd jätkame teiste variraportööridega. ma ei näe, et proua Anderson siin oleks, kas keegi asendab teda? On behalf of her, no, so Miss Demato. aga siiski mitte, nii et härra Demato. aitäh, esimees. ma kuulasin vabandust, lugesin suure huviga komisjoni teatist piiriregioonide kasvu kohta ja ka mina pean tunnistama, et hindan seda, mis on siia kirja pandud ja tõesti väga tähtis on, et räägitakse siin avalikest konsultatsioonidest, et erinevad äh, sidusrühmad kutsutakse kokku ja arutatakse probleeme. probleeme, mis on siis piiriäärsetes regioonides elavatel kodanikel. Need küsimused, isegi kui nad ei puuduta ainult äh, piiripiirkonnas elavaid inimesi, on sellised, mida sealsed inimesed siiski kõige rohkem tunnetavad. siin tuuakse ka praktilisi näiteid, räägitakse tervishoiuteenustest äh,, samamoodi ka kutsekvalifikatsioonist ja selle tunnustamisest. ootan juba komisjoni raporti, ootan juba kolleegi raporti eelnõud, kuid ma eeldan, et meil on vaja koostöömeetmeid tugevdada piiripiirkondades. meil on vaja tõesti erinevat tasandit rohkem mängu tuua, ehk meil on vaja mitmetasandilist valitsemist. väga tähtis on, et kohalikud omavalitsused, piirkondlikud omavalitsused ja riik siin koostööd teeks. osaliselt olen nõus komisjoniga, kui nad ütlevad, et äh, erinevad programmid on endaga kaasa toonud selle, et majandus on Euroopas üha rohkem kokku kasvanud äh, ja et ka piirkonnad äh, Äh, on muutunud äh, piiriülesemaks, et VKE-d on rohkem investeerinud ja et äh, majandus on mitmekesistunud ja see kõik toimub ka piiripiirkondades ja mõlemal pool piiri siis. aga selleks, et me saaksime rääkida tõelisest üle-euroopalisest projektist, tuleks mõelda ka rändeküsimuste peale ja jagatud vastutuse peale liikmesriikide vahel. mina soovin et me saaksime ka Interregi programmide kohta rohkem infot. aitäh, järgmine kõneleja, härra Rope. mul on väga hea meel selle raporti üle. see probleem on olemas kõik, kes seda eitavad, eksivad. suurem osa liikmesriikidest on välja töötanud tõesti laiapõhjalise piirkondliku poliitika, mis on suunatud just teatud regioonidele, kuid on mõned riigid, nagu näiteks minu koduriik, kus äh, piirkondadega eraldi ei arvestata strateegiate väljatöötamisel, nii et meil strateegilistes kavades arvestatakse riigiga tervikuna nii et siin on tõesti väga erinevad süsteemid ja kuna meil ei ole piirkondi strateegilistes kavades, siis äh, ei saa erinevaid piirkondi ka omavahel võrrelda, nii et regionaalpoliitika väljatöötamisel peaksid liikmesriigid ka sellega arvestama. mis puudutab piiriäärseid regioone, siis tihti mõtleme naaberriikide peale mina ei ela väga kaugel Valgevenest, kuskil kolmkümmend kilomeetrit äh, Valgevene piirist ja me teame, et Valgevene ei ole demokraatlik riik ja see toob endaga kaasa lisaprobleeme. näiteks äh, on palju seal inimesi, kes sõltuvad oma naabritest, aga me ei saa ju naaberriike ise välja valida ja riikidel, kus, kellel on välispiir vähem demokraatliku riigiga, nendel on ka suuremad probleemid. Need piirkonnad on väga kaugel Euroopa Liidu südamest, seal on probleeme taristuga ning inimesed lahkuksid sealt pigem täna kui homme. kui me räägime regionaalpoliitikast, siis tuleks mõelda ka selle peale, millised on piirkonnad, kus inimesed tahaksid elada. nii et me peaksime tõesti arvestama ka piirkondliku mõõtmega ja me peaksime üritama öö, äh, lõhet äh, ületada. näiteks Valgevene töötab välja uut öö, äh, tuumajaama ja ilmselgelt mõjutab see ka väga palju äh, kogu piirkonda, kuhu tuumajaam on kavandatud on öeldud, et tegemist ei ole turvalise tuumajaamaga, see tekitab ähm, probleeme nii Leedu kui ka Läti jaoks. väga tähtis oleks, et meil oleksid puhveralad ja reeglid, kuidas naaberriik peaks käituma, kuidas läbirääkimisi läbi viia ja nii edasi, et kui keegi tahab tuumajaama ehitada või mingit muud projekti ellu viia, siis peaksid olema mingid reeglid ja ma arvan, et nende probleemidega peaks arvestama aitäh, kolleeg Arimond, palun. suur aitäh. elan Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia madalmaade kolmnurgas ja seetõttu ma näen selgelt, kuidas Euroopa toimib, peaks elama selles piirkonnas vähemalt pool aastat ja võiks, siis annab ka selgus see, mis ei toimi ja mida paremini teha. Äh, diplomite tunnustamine, piiriülene meditsiin, meditsiiniteenistus, piiriülesed äh, äh, pensionid, terve rida probleeme tekivad, kui äh, riigid kohtuvad, aga need on asjaolud, mis on siiamaani reguleerimata. kõigepealt, kui me räägime Euroopa Komisjoni kommunikatsioonipoliitikast, siis loomulikult on tore, et kom-, et komisjon on selleni eh, jõudnud ja eh, koostanud ülevaate, mille alusel saab eh, Euroopa Parlament koostada omapoolse raporti piirialaste, piirialade koostööst. probleemid on olemas sellepärast, et ei ole täpselt teada, millist õiguskorda rakendada ühe või teise probleemi lahendamisel. väga sageli ei ole ükski riik nagu eh, vastutav või ei tunne ennast vastutavana selle probleemi lahendamise eest. me peaksime mõtlema innovaatilisemalt ja kui piirialaste ko koostöö raames neid probleeme tunnustatakse, et siis eh, selles piirkonnas rakenduks ühtne õigussüsteem teise aspektina tooksin välja selle, et rahalised vahendid, mida Euroopa Liit äh, Interreg projektidesse äh, paigutab, need on tõesti väga olulised vahendid, sellepärast et need äh, vahendid aitavad loetletud probleeme kas äh, mm, lahendada või mõista, et niisugused probleemid on niisuguste piirialade piirkondade jaoks ka olemas ja sellepärast tahaksin paluda komisjoni asjaomaseid töötajaid, kes tegelevad piirialade eh, programmide väljatöötamisega, et sellesse paigutatakse senisest rohkem rahalisi vahendeid ja et seda, neid suurendataks ka käesoleva eelarvedebati raames meil on vaja protseduure lihtsustada, piirialade koostöö on väga suurepärane asi, igaüks on nõus äh, sellele oma allkirja andma, kuid kui aastas mitu korda kontrollitakse, kuidas neid väikeseid eelarveid täidetakse, siis tegelikult kaob igasugune lust neid ellu viia. aitäh, härra Omar Žee, palun. aitäh, proua esimees kaks äh, sõna, kolleeg äh, Martina Anderson pidi sõna võtma ja ma teadsin, et ta tahtis rääkida Iirimaast ja Brexiti tagajärgedest ja tõsi on see, et kui sellest teemast rääkida, siis äh, ei saa mitte mõelda praegu Brexiti tagajärgedele. ma kohtusin Britanni, Britannia äh, regiooni asepresidendiga, kes oli Brüsselis ja tõsi on, et on väga palju koostööprojekte Prantsuse piirkondade ja Ühendkuningriigi piirkondade vahel ja piirkondades siis küsitakse, et mis on nende koostööprogrammide tulevik. nii et äh, ma kutsun meie raportööri üles äh, ka seda küsimust analüüsima, ehkki on tõsi, et me teame, et praegu toimuvad läbirääkimised ja äh, volinik Barnier ülesannet ei tohiks veelgi keerulisemaks muuta. ja teine märkus puul-, puudutab äärepoolseimaid piirkondi, mis on väga erilises äh, olukorras, me oleme saared, äh, ju ja tegemist on väga ebatüüpilise olukorraga ja ma ise teen äh, selle teema kohta muudatusettepanekuid, aitäh. härra Van Nistelrooy, palun. <clears throat> suur tänu. Toch, toch vraag je je <clears throat> af dat je na 25 jaar tõesti, kakskümmend viis aastat on nüüd tehtud piiriülest koostööd ja ikkagi tuleb meil tunnistada, et äh, väga palju on veel ära teha. meil on siin uued liikmesriigid äh, Ida-Euroopast ja tõkkeid on tõesti väga palju ja siis tõesti tuleks nüüd küsida, et kas need meetmed, mis meil on välja töötatud, on tõesti piisavad. mulle tundub, et keegi ei julge seda siin välja öelda ja kõik vaikivad selle küsimuse maha, et kas meil on piisavalt meetmeid, et need probleemid lahendada. ja näiteks eelmise programmiperioodi ajal ja ka selle programmiperioodi ajal on meil olnud ju ka territoriaalse koostöö meede ja nüüd tekib küsimus, kas liikmesriigid on siis võimelised piiriregioonides neid meetmeid rakendama, näiteks tööturumeetmeid ellu viima selleks, et tööturgu äh, mõlemal pi pool piiri siis ühtlustada. see meede on nüüd olemas, liikmesriigid peavad hakkama seda kasutama ja piirkonnad saaksidki siis edasi arendada. tegemist ei oleks siis nii-öelda piiriäärsete öö, äh, vabariikidega, mis eraldi luuakse, vaid lihtsalt saab teha koostööd transpordivaldkonnas, tööhõivemeetmete osas ja nii edasi, teenuste pakkumise küsimuses, nii et nüüd äh, tuleks ka komisjoni poole pöörduda, siin räägitakse et, et äh, kaks protsenti majanduskasvust on põhimõtteliselt maha visatud äh, ja kui me jätkame samas tempos nagu praegu, siis ei juhtugi mitte midagi. kui nüüd vaadata veel ka Brexitiga seonduvaid küsimusi, eelmisel nädalal käisime ju Põhja-Iirimaal ja nägime, milline on olukord koha peal. Need meetmed, äh, mis meil on välja töötatud, äh, neist kasutatakse seal väga palju, näiteks Interregi programmid. Äh, need on tegelikult endaga kaasa toonud selle, et me ei hooma seda piiri seal enam, me ei tunneta ega näe seda piiri. ja nüüd astuda samm tagasi ja panna sinna piiripostid Põhja-Iirimaa ja Iirimaa Vabariigi vahel siis noh, meie oleme öelnud, et me ei ole sellega nõus, aga kõik sõltub ju läbirääkimistest Brexiti üle. nii et need erinevad meetmed, mis meil on välja töötatud, nende puhul võib juhtuda nüüd see, et me astume sammu tagasi, pädevusi võetakse ära ja just sellepärast peaksime meie olema need, kes võitlevad äh, selle meetme säilimise eest. on väga tore, et komisjon on selle küsimuse tõstatanud ja suurepärane, et teie raportöör tegelete selle küsimusega. aga kus on nüüd siis need uued sammud, need edusammud, mida te soovite meile välja pakkuda? kes teab, äkki järgmine kord, kui analüüsi läbi viime, saaksime siiski veel kaks protsenti majanduskasvu suurendada. aitäh, järgmisena proua Smolkova, palun. teen lühidalt kestliku arengu toetus piirialadel on väga oluline, olen sellega nõus ja ka tänase diskussiooni eel arvasin, et liikmesriikide vahel kulgeb see koostöö probleemitult, kuid ei ole ju nii. keerulisem on see koostööga öö, äh, siis, kui tegemist on kolme liikmesriigi kokkupuutepunkt, meil Slovakkias on väga väike äh, välispiir Ukrainaga ja ma ütlen, et seal on koostöö Ukrainaga tõesti problemaatiline. ma sooviksin, et seda, selle probleem lahenduks. Ukraina on meie partner, me soovime, et ta kunagi astus ka Euroopa Liitu, me paigutame sinna suuri rahalisi vahendeid paar-kolm nädalat tagasi kuulsime, et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon kavatseb viit projekti sulgeda, kuna nõusolekut ei antud Ukraina poolt, see puudutas ka Poolat ja nii edasi, kuid vaatamata sellele asuti hiljem Ukraina tõesti toetama kui Ukrainal on probleeme, eh, siis eh, need on probleemid, mis kanduvad Slovakkiasse üle. kui piiriülest koostööd teha, siis on see muutunud äärmiselt keerukaks ja kui teine pool eest ära libiseb, siis me näeme, kui katastrofaalne on olukord ja piirialad ei tea, eh, mida ette võtta meil on vaja Euroopa Komisjoni toetust kas või selleks, et komisjonil on vahendid ja võimalused eh, panna Ukraina tegutsema. probleemid peaksid saama lõplikult lahenduse. piirkonnad ei tule sellega ise toime, sellepärast ma soovin, et komisjon oleks aktiivsem või nõuaks vähemalt Ukrainalt täiendavat teavet. härra Olbricht, palun aitäh, esimees. ma meenutaksin teile, et EGTS-i küsimus äh, seda arutasime juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja toona olin mina raportöör ja ma mäletan väga hästi, millised olid probleemid juba toona ja ma võin kinnitada seda, mida ütles äh, kolleeg Hetman, et äh, nüüd on kümme aastat möödunud või peaaegu kümme aastat ja olukord on täpselt sama. kus on probleem? ma selgitan kõigepealt olukorda ja siis teen mõned soovitused. probleem ei ole mitte piiriregioonides, vaid selles, et äh, erinevate riikide õiguslikud süsteemid ei ole sarnased meil on naaberriigid, kus süsteemid on erinevad ähm, ja nad ei täienda üksteist. ja siis tekib küsimus, et miks me piiriülest koostööd toetame, sellepärast et me soovime leida teatud lahendusi piiriregioonide jaoks selleks, et vältida neid probleeme, mis on liikmesriikide vahel. nii et kõige parem oleks äh, kõikide riikide süsteemid äh, omavahel toimima panna ja kui see ei ole võimalik, siis tuleks seda teha piiriregioonides, isegi kui see on raske. näiteks küsimus ei ole mitte selles, et äh, probleeme on äh, Slovakkia piiriregioonide ja Poola piiriregioonide vahel, vaid ei, probleem on Slovakkia ja Poola vahel. nii et äh, tuleb öelda, et tegelikult piiriregioonide probleemid peegeldavad riikidevahelisi probleeme piirkondades on need lihtsalt paremini näha. nii et äh, minu soovitus raportöörile oleks järgmine, vaadakem üksikasju. see, mida Lambert von Nistelrooy ütles, regioonide komitee on kohustatud EGT süsteemi rakendamist kontrollima ja viimane info, mida me sealt kuulsime, me küsisime, et kas ta toimib või mitte. ja kas me peaksime seda süsteemi pärast kaks tuhande, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat muutma? olukord praegu on teistsugune kui kümme aastat tagasi, me nüüd peaksime küsima, et mis saab nendest piiridest, mis on Schengeni ala ääres, et kui üks riik on Schengeni alas ja teine mitte. see on see küsimus, mida inimesed küsivad nii et see on see küsimus, mida esitatakse, meil on tõesti väga erinev olukord erinevate riikide vahel, sest see sõltub sellest, kas ta siis on Schengeni alal või mitte ja sama kehtib euroala kohta kas meil on mingeid äh, erinevusi või mitte, kas see mängib mingit tähtsat rolli või mitte. nii et ma tõesti leian, et siin tuleb minna sammukene edasi, et kas me liigume edasi või mitte, vaid küsimus on hoopis selles, kuidas kasutada neid erinevaid meetmeid meet ja järeldus on, et meil on vaja piiriregioonide jaoks rohkem vahendeid, sest tegemist on tõesti rahvusvahelise probleemiga ja praegusel hetkel me ei ole väga kaugele jõudnud, nii et me tõesti peaksime leidma uusi vahendeid, aga uute vahendite leidmiseks on meil vaja ka uusi või paremat koostööd olukorrad erinevates piirkondades on erinevad, aga nad kõik puudutavad seda, et tegemist on piiriregioonidega. aitäh, võin teile rääkida pika loo sellest, mis saab siis piiri ääres, kus üks riik on Schengeni riik ja teine mitte ja ka siis, kui üks riikidest on Euroopa Liidus ja teine mitte. härra Howard, palun järgmisena, teie ka soovisite sõna saada. aitäh kakskümmend viis aastat ei ole väga pikk aeg, vähemalt teatud vaate, teatud vaatevinklist. rahvusriigid on palju-palju vanemad ja inimesi seovad sellega väga palju. aga siiski tasub seda meenutada, sest tihti piiriülesed tõkked on kultuurilised piirid ja mitte majanduslikud või õigusloomelised tõkked Need inimesed, kellega mina rääkisin, kui viimati Iirimaal käisin, siis nemad ütlesid, et nemad teavad väga täpselt, milliseid tõkkeid kujutab endast eh, teistsugune kultuur ja erinevad traditsioonid ja need inimesed seal oskasid seda palju paremini selgitada kui mina. aga seal on oldud väga edukad, nagu ka kolleeg Omarji ja kolleeg Van Nistelrooy just äsja ütlesid, et mis saab siis, kui väga selge suur tõke ära võtta kahe piiri vahelt. oleks vale eeldada, et probleemid kaovad täiesti, näiteks äh, Iiri piiri peal on see väga hästi näha, seal on näiteks kutsekvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamisega probleeme ja nii edasi. aga tulevikulahendus minu arvates on see, mida härra Olbricht siin ütles, et me peaksime vaatama, et mis aitab kõige rohkemini probleeme lahendada, et kas see on vastastikune tunnustamine, transpordiühendused, kultuurivahetus, üksteise mõistmine äh,, koostöö piirkondlike ametiasutuste vahel mõlemal pool piiri. Need on kõige tähtsamad küsimused. et kui investeerida rohkem regionaalpoliitikasse ja piiriregioonidesse, siis tuleks ka küsida, et kuhu see raha investeeritakse selleks, et kõige suuremaid muudatusi võimalikult kiiresti sisse viia. ja Iirimaa on siin suurepärane näide, sa võid tõesti piiri, füüsilise piiri ära kaotada, aga probleemid jäävad. ja Brexit. Äh, oleme näinud, et viimasel ajal äh, on väga paljud inimesed äh, Lõuna-Inglismaalt Kendrist hakanud käima arsti juures hoopis Prantsusmaal Galees, sellepärast et tervishoiuteenused on seal paremad. ma loodan, et see jätkub ka tulevikus aga tuleb just mõelda mitte maismaa piiride peale, mis saab näiteks ka nendest raskeveokidest, neljast miljonist raskeveokist, mis liiguvad ühelt poolt teisele poole äh, La Manche'i väina, et selle peale tuleks ka mõelda pärast Brexitit, ma arvan, et äh, härra Barnier peaks ka selle peale mõtlema. suur tänu Need olid kommentaarid variraportööridelt ja Regionaalarengu Komisjoni liikmetelt ja nüüd härra Ferreira komisjonist, Regionaalarengu peadirektoraadist, kas teil on vastuseid kõikidele nendele küsimustele? Thank you, Mr Chairman, thank you uh,. It is difficult. aitäh. raske on vastata kõigile nendele küsimustele. alustan sellest, et tänan komisjoni selle arutelu korraldamise eest. meie arvates on see väga oluline ja väga ajakohane. tahaksin tänada härra Hetmanit äh, selle äh, raporti koostamise eest ja kogu selle töö eest ähm, mul ei ole võimalik vastata kõigile küsimustele, üritan vastata nendele, mis, küsimustele, mis kõige rohkem kordusid siin. üks küsimustest, mida mitu liiget küsisid, oli oli küsimus, et miks äh, tegevuskavades äh, ei ole mm, võetud arvesse rännet ähm, ja muid teemasid, aga ähm, aga see vastus on, et, äh, et erinevatel piiridel on erinevad tegutsejad, et me mõtlesime peamistest semantilistest valdkondadest, mida me suutsime endale ette kujutada ja kõiki sema-, semantilisi valdkondi me ei suutnud äh, sinna lisada. ja nagu proua D'Amato selgelt välja tõi, see teatis, äh, sellele teatisele eelnes väga põhjalik äh, avalik konsulteerimine Eh, erinevate osapooltega, eh, teaduritega ja me üritasime aru saada, et millised on need eh, probleemid, mis piiriüleses koostöös kõige rohkem esi, esinevad. ja me tuvastasime siis need kümme peamist valdkonda, mis on ära toodud teatises ja Need on siis äh, need valdkonnad, äh, mille puhul piirialad soovivad rohkem näha äh, probleemide lahendamist, kus neil on kõige rohkem probleeme. härra Hetman esitas kolm küsimust, neli küsimust. esimene neist puudutas äh, valdkonda, mida me käsitlesime teadise peatükis äh, kolm punkt kaks, et olemasolevate meetodite ja vahendite rakendamine selleks, et lahendada äh, probleeme õigusloomelises menetluses. see on kindlasti valdkond, kus, millega on vaja tegeleda et äh, territoriaalse mõju äh, hinnangud võetakse arvesse, kui koostatakse äh, mõjuhinnanguid enne uute õigusaktide vastuvõtmist ja me ütleme siin seda, et alati, kui koostatakse mingit uut õigusakti Euroopa Liidu tasandil, siis eeltöö hõlmab ka mõjuhinnangu koostamist ja meie soovime seda, et mõjuhinnangu koostamise meetodeid tuleks parandada ja täiendada, tagamaks seda, et võetakse mõjuhinnangus arvesse ka territooriumile avaldatavat mõju, eriti mõju piiriülestele aladele, et seda korralikult äh, hinnatakse enne, kui õigusakt vastu võetakse. sest äh, nagu juba ka öeldi, tihti tulenevad probleemid sidususe puudumisest erinevates õiguslikes raamistikes, nii et vaja on äh, eelnevalt hinnata mõju, mida õigusakt territooriumile avaldab. ja esitati ka spetsiifilisi küsimusi, üks puudutas pilootprojekte, see pilootprojektide mm, konkurss juba on avatud, me kutsume kõiki liikmesriike üles edastama seda teavet mm, oma piirkondadele ja äh, seal ähm, kutsutakse üles äh, esitama selliseid äh, projekte, mis äh, on suunatud spetsiifilistelt piirialade probleemide lahendamisele. me kasu-, tahame sellega näidata, et kui kaasata erinevaid ähm, osapooli, kui kasutada mitmetasandilist perspektiivi, siis on võimalik kodanike probleeme lahendada. mainiti ka uurimust, mis puudutas puuduvaid äh, raudteeühendusi. see uurimus on juba ka lõpule viidud, me just eelmisel nädalal saime kätte viimase versiooni ja see uurimus tehakse kättesaadavaks pärast äh, vajalikke tehnilisi ja administratiivseid samme. ja saame kommenteerida ka seda, et äh, koostame korraldame ka äh, workshopi seoses selle äh, äh, uurimusega ja esitati erinevaid küsimusi, mis puudutasid Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusi, sellest, et kas ähm, need on piisavad, kas neid oleks vaja ümber kujundada, kas liikmesriigid ei kasuta seda võimalust Euroopa territoriaalse koostöörühmitus on väga võimas tööriist, seda on kasutatud selleks, et lahendada paljusid probleeme erinevatel piiridel, aga selle kasutamine sõltub kohalikest piirkondlikest osapooltest, et Euroopa institutsioonid on mm, loonud selle määruse ja selle vahendi, mida saavad mm, osapooled kasutada selleks, et oma probleeme lahendada, me ei saa neid sundida seda kasutama. Ehm, regioonide komitee raportiga seoses on huvitav märkida, et äh, Euroopa territoriaalse koostöö võrgust, rühmitusi kasutatakse rohkem erinevates valdkondades, nagu näiteks ülikoolide puhul on juba näha, et nad kasutavad seda Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust koostöö tegemiseks ja näiteks Hispaania ja Prantsusmaa piiril on üks suur haigla, mis asutati just äh, Euroopa territoriaalse koostöörühmitusena ja mis teenindab mõlemal pool piiri elana, elavaid inimesi. et kas sellest piisab, kas me peaksime kaugemale minema, need piirkonnad, millega määruses tegeldakse, puudut-, seal on ette nähtud ka jätkutöö ja Luksemburgi eesistumise ajal ähm, pakuti välja Euroopa ko piiriülese koostöö konventsioon ja see ettepanek, millega liikmesriigid välja tulid, oli kooskõlas sellega, millest rääkis ähm, vist härra Olbricht, palun vabandust, kui ma siin eksin, et et me peaksime olema võimelised kasutama reegleid, harmoneerima äh, reegleid äh, piiriülestes valdkondades, et, äh, et tekiks selline õiguslik raamistik, mis võimaldaks liikmesriikide piirkondadel leida lahendusi harmoneerimaks reegleid äh, väga spetsiifilistel juhtudel, äh, väga hästi määratletud äh, ajavahemiku jooksul ja erinevaid kommentaarid puudust- put,, puudutasid ka välispiire, Euroopa äärepoolsemaid piirkondi, et kas need piirkonnad on ära unustatud kindlasti ei ole nad ära unustatud. aga, ja tegemist on kindlasti ka erinevate probleemidega nende puhul. see määrus ei tegele välispiiridega, see määrus ei tegele ka merepiiridega, see määrus ei tegele äh, äärepoolseimate piirkondadega ja ei tee seda sellepärast, et tegemist on täiesti teistsuguste probleemidega. Nendel piirkondadel on loomulikult ka oma probleemid, aga tegemist on erinevat laadi probleemidega. nagu härra Nistelrooy siin just rääkis, et miks äh, seal on probleemid, härra Äh, Nistelrooy küsis, et miks meil üldse on probleem, et äh, kas kõigi nende vahenditega, mis me oleme endale loonud, et äh, kas meil üldse peaksid probleemid olema sisepiiridel? see, selles teatises just sellele teemale keskendutaksegi, et keskendutakse nendele probleemidele, mis endiselt on olemas, ehkki me võiksime eeldada, et nad on nüüdseks lahendatud aga tegelikult nad ei ole täielikult lahendatud, tegelikult äh, see uurimus, mis selle teatise taga oli, äh, tõi välja ka, et, mm, et äh, võiks nende piirkondade puhul edendada majanduskasvu ja töökohtade arvu, et aga et mida on vaja selleks, et seda teha, mida on vaja äh, tulevikuks ja siin arutelus räägiti ka, et vaja on mitmetasandilist tegevust, vaja on ähm, teha tööd kohalike ja piirkondlike osapooltega, me saame äh, välja pakkuda vahendid selle jaoks. ja viimane asi lõpetuseks, ma tahaksin tänada selle arutelu eest, meie meelest on see väga ajakohane, seda oli väga vaja ja kindlasti oleme teie käsutuses selleks, et jätkata arutelu ükskõik mis formaadis seda on vaja pidada, aitäh! aitäh, härra Hetman saab võimaluse äh, meie arutelu kokku võtta. aitäh, teen väga lühidalt. ka mina tahaksin tänada kõiki kolleege selle väga huvitava arvamuste vahetuse eest ja ma arvan, et äh, see arvamuste vahetus näitas, et me peame probleemid korralikult diagnoosima ja tegema rohkemat selleks, et edendada majanduskasvu ühtekuuluvust piirialadel, võtma arvesse nende piirialade eripära. ma olen nõus, et traditsioone ja kultuuri tuleb austada, aga samal ajal me räägime, kuidas lihtsustada saja viiekümne miljoni inimese igapäevaelu Euroopas Euroopa Liidus ja mul on väga hea meel ja ma tahaksin rõhutada seda, et komisjoni teatis tõesti tunnustab ja keskendub nendele igapäevastele probleemidele. näiteks äh, dialüüs äh, tervisekeskustes ähm, haridusvõimalused äh, ja teised teemad. mul on väga hea meel, et keskendutakse tegelikele probleemidele, mis äh, kohapeal inimestel on. ma tahaksin äh, ka toetada aseesimees Harri Mummut, kes rääkis sellest, et vaja on rohkem raha piiriülaste projektide jaoks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja ta mainis ka seda, et ähm, haldusaparaadi koormat tuleb äh, lihtsustada, ta soovis näha lihtsustamist äh, ja ma arvan, et see on väga oluline, et meie halduskoormus oleks väiksem, sellepärast et äh, piiriülesed projektid kannatavad väga suurte ähm, administratiivsete probleemide all, neid on keerukam ellu viia kui teisi projekte et need inimesed, kes on äh, olnud kaasatud sellistesse projektidesse või nende rakendamisse, need kolleegid kindlasti teavad, et kui on kaks või kolm piiriülest partnerit ja kui on, siis äh, on kolm erinevat äh, õigusakti, mis puudutavad näiteks riigihankeid ja see kõik äh, muudab asja väga keeruliseks. Äh, põhimõtteliselt äh, peaksid need probleemid aga inimeste elu lihtsamaks muutma. siin oli juttu Brexitist, seal läheb piiriülene koostöö tõesti väga ähm, keerukaks. ma ei räägiks siin meie välispiiridest. ma ise olen pärit piirkonnast, kus meil on äh, piir Ukraina ja Valgevenega, aga sellega ma igapäevaselt ka kokku puutun, aga selles raportis ma sellele ei keskendu, sellepärast et me, me käsitleme siin komisjoni teatist, aga ähm, kunagi me peame hakkama ka selle teemaga tegelema. ja veel kaks olulist asja. ühte mainis härra Van Nistelrooy, me peaksime tegema järeldusi äh, viimasel kahekümnel aastal tehtust, et kui me tahame kvalitatiivset muutust paremuse poole nendes piirkondades, siis on vaja teha järeldusi viimasest kahekümne viiest aastast, kus selliseid projekte on ellu rakendatud. ja lõpetuseks asi, mida mainis kolleeg Olbricht. enamus nendest probleemidest äh, mis on seotud äh, piiriüleste äh, piirkondadega, nende probleemide põhjused on kuskil mujal, et äh, kui me näiteks mõtleme regulatiivsest harmoneerimisest, siis meil on vaja lihtsalt rohelist tuld keskvalitsuselt ja meil on vaja äh, seda, et saadaks aru, millised probleemid on nendel inimestel, kes elavad nendes, nendel piirialadel. aitäh, ootame siis teie raporti projekti maikuuks ja meil on uuesti võimalus äh, äh, territoriaalse ja piirialase koostöö probleeme äh, sisepiiridel arutada siin siis, aga tänase koostöö, tänase koosoleku päevakorra oleme ammendanud ja tuletan teile homm-, meelde, et homme on tulemas äh, taksojuhtide streik. Äh, homme on meil kell üheksa hääletus, nii et palun arvestage, et teil oleks piisavalt aega, et parlamenti jõuda. ja sellega lõpetan ka tänase päev, äh, tänase koosoleku ja küsin koordinaatoritelt, et kas me saame kohe jätkata koordinaatorite koosolekuga, saame, aitäh nii et jätkame koordinaatorite koosolekuga ja kutsun nüüd üles, et kõik, kes ei osale koordinaatorite koosolekul, lahkuksid siit saalist, aitäh!